nüüd jõuame nõukogu ja komisjoni avalduste juurde, see puudutab mitmeaastast programmi aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist ja see puudutab vabadusel, turvalisel, õigusel rajanevat ala. sõna on nõukogu nimel proua Ask. härra president, lugupeetud komisjoni Eh, liikmed, lugupeetud parlamendisaadikud. mis puudutab ehm, Euroopa Nõukogu kohtumist kümnendal, üheteistkümnendal detsembril, seal võetakse vastu uus eh, programm, mis järgneb eh, Haagi programmile ja mis rajati aastal kaks tuhat neli. uue programmi koostamisele eelnes väga pikk ettevalmistusperiood uus programm rajaneb ka komisjoni eh, vastaval teatisel ning ka vastavatel eh, seisukohtadel, mis on tulnud rahvusparlamentidelt, kodanikuühiskonna mm, esindajatelt ja ka erinevatelt agentuuridelt, kes olid selle programmi koostamisse kaasatud. meil on olnud väga intensiivseid kontakte kõikide osapooltega ja ka Euroopa Liidu liikmesriikidega ning samuti ka Euroopa Parlamendiga Äh, iseenesestmõistetavalt Euroopa Parlamendi seisukoht äh, seoses äh, tulevase programmiga on äärmiselt oluline ja mis puudutab Euroopa Parlamendi kaasamist, siis tema roll on veelgi suurenenud seoses uue Lissaboni lepinguga. Tampere ja Haagi programmiga võrreldes on saavutatud väga Äh, suuri edusamme äh, seoses vabadusel, turvalisusel, õigusel rajaneva alaga, kuid Euroopa on endiselt veel silmitsi väga suurte äh, väljakutsete ees, mida me peame ühiselt suutma lahendada Euroopa tasandil. Lissaboni leping pakab, pakub meile uusi võimalusi nende probleemide lahendamiseks. uus programm, Stockholmi programm, seetõttu Äh, rajaneb ka nendel uutel võimalustel, mida pakub Lissaboni äh, äh, leping. Stockholmi programmi eesmärgiks on rajada turvalisem Euroopa Liit. ning kodanike ähm, õigused on meie koostöö aluseks, me teeme tööd oma kodanike jaoks ning äh, see peab olema, meie probleemid peavad ähm, äh, saama ühise vastuse, me peame ka äh, suutma võtma selliseid vastuseid, otsuseid, mis annavad lisandväärtust ka meie kodanike igapäevasele elule me peame võtma selliseid meetmeid, mis parandavad Euroopa julgeolekut ja turvalisust üldiselt ning mis kaitsevad ka kodanike õigusi. oluline on võidelda kuritegevuse vastu, seda ootavad ka meilt meie kodanikud, eelkõige mis puudutab piiriülest kuritegevust. kuid samas oodatakse meilt ka vabaduse ja õiguse tagamist vastavat, vastavate meetmete eesmärgiks peabki olema suurema turvalisuse äh, loomine ja ka üksikisiku õiguste kaitsmine. kui me räägime ülepiirilise kuritegevuse vastu, äh, kuritegevuse vastasest võitlusest, siis siin on väga suured äh, väljakutsed, siin me peame tegelema nii näiteks inimkaubitsemise kui ka äh, terrorismiga, meil on tegu siin ka uute kuritegevuse vormidega, näiteks küberkuritegevus. me ei saa lubada seda, et äh, siin esitatakse äh, sellised tõkked, mis tulenevad erinevate riikide ametkondade struktuuridest. me peame toetama ja tugevdama koostööd piiriülese koos, piiriülese kuritegevuse vastases võitluses me vajame ühiseid lahendusi ühiste probleemide jaoks. hea politsei koostöö, samuti väga tõhus infovahetus ja eesrindlikud töömeetodid, need on need ähm, vahendid, millega äh, äh, nendele probleemidele vastused leida. samuti on äärmiselt oluline infovahetus. siin on vaja kohandatud standardiseeritud äh, infovahetust, samal ajal on ka äärmiselt oluline tagada, et äh, infovahetus, et täidab kõik tingimused, mis on seatud andmekaitsega ja ka inimeste mm, eraelu kaitsega. me ei tohi väljastada ega salvestada rohkem infot, kui vaja on nende ülesannete täitmiseks kui me võid-, suudame võidelda piiriülese kuritegevuse vastu äh, tõhusalt, siis siinkohal tuleb arvestada kindlasti ka äh, üksikisikute õiguste kaitsega. meil on vaja siin saavutada tasakaalu nende meetmete vahel. vastastikuste äh, otsuste tunnustamise, tunnustamine peab samuti olema meie koostöö aluseks. liikmesriigid peavad teiste riikide kohtuotsuseid suutma rakendada ja selleks on selline koostöö äärmiselt oluline, siin on oluline ka meie riiklike äh, ametkondade äh, üksteise otsuste tunnustamise usaldamisega. üheks võimaluseks äh, selle usalduse suurendamiseks on ka suurendada teadmisi liikmesriikides, liikmesriikide õigussüsteemide kohta samuti on siin äärmiselt oluline äh, hea hindamissüsteem meie õigussüsteemidele. see, sellega käsikäes käib ka äh, miinimumstandardite äh, saavutamine. samuti on oluline väga lihtsate meetmete rakendamine, näiteks kas või keeleküsimused, Ähm, kohtuprotsessides ja nii edasi. äärmiselt hea meel on selle üle, et me saime nõukogus ka äh, üksmeelele jõutud äh, selliste meetmete rakendamisel. soovitav on äh, see, et ka need meetmed saavad Stockholmi programmi üheks osaks. Stockholmi programm peab ka väga ähm, selge perspektiivi andma ka kuritegevuse ohvritele inimesed peavad saama infot selles keeles, mis, mis on neile vajalik. see on äärmiselt oluline ka nende kohtuprotsesside läbiviimiseks, milles nad on osalised, kas või näiteks hüvitise saamiseks. ja lõpetuseks veel mõningad äh, sõnad, äh, kommentaarid, mis puudutavad äh, tsiviilõigust üks puudutab siis äh, Brüssel ühe määrust. see puudutab äh, siis teiste liikmesriikide kohtuotsuste äh, tunnustamist, see kõlab võib-olla tehniliselt, kuid see on äärmiselt oluline küsimus meie kodanike jaoks, sest kõige olulisemad küsimused on siin seotud erinevate kohtumenetlustega näiteks praegu tuleb Äh, praegu sellised kohtumenetlused erinevate liikmesriikide vahel on väga ähm, ähm, äh, kulukad ja võtavad ka palju aega ja seetõttu ja seetõttu me soovime sellist välisriigi kohtuotsuste tunnustamist ähm, lihtsustada ma tänan teie tähelepanu eest ning äh, ma ootan huviga teie äh, kommentaare. ja annaksin kõigepealt äh, sõna oma kolleegile, kes on pädev minister asüüli ja migratsiooniküsimustes ning ka tema räägib siis Stockholmi programmist oma valdkonnast. härra president lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt ma sooviksin tänada Euroopa Parlamendi, parlamenti hea koostöö eest. ja ka hea koostöö eest Euroopa äh, varjupaiga toetusametiga. nõukogu näeb, et ähm, Euroopa Parlamendiga on koostöö olnud väga konstruktiivne, see on väga positiivne ning see on ka heaks märgiks meie tulevase koostöö jaoks. ning see on loomulikult ka olulise tähtsusega ka Lissaboni lepingu valguses. mis puudutab ähm, asüülitoetuse bürood, siis see on äärmiselt äh, hea öö, ähm, otsus. see, mida me täna siin arutame, on öö, mitmeaastane programm justiits- ja siseküsimuste jaoks. varjupaiga ja rändepoliitika osas me oleme võtnud vastu otsusi, mille eesmärgiks on ühtse rändepoliitika ja ühtse varjupaigapoliitika kujundamine. üheks eesmärgiks tööprogrammis üheks äh, eesmärgiks tööprogrammides oli see ka juba äh, Haagi ja Tampere programmis. nüüd on aeg äh, viia edasi need poliitikad ja meie poliitikate lähtepunktiks peaks olema see, et me suudame hästi hallata varjupaiga ja rändepoliitikat. ja see me peame suutma hallata seda hästi nii meie liikmesriikide, lähteriikide kui ka, kui ka sisserändajate jaoks. kui me soovime olla siin dünaamilised ja konkurentsivõimelised, siis me peame arvatavasti siiski avama oma piirid äh, tööjõule kolmandatest äh, liikmes, kolmandatest riikidest. see toob endaga kaasa loomulikult uued demograafilised väljakutsed et rõhutada veelgi seda uut mõõdet, siis on äärmiselt oluline koostöö lähteriikidega ja ka transiitriikidega. ja see on ka üheks lähtepunktiks Stockholmi programmis. Need äh, meetmed, mis siin on juba äh, välja töötatud, nimelt siis koostöö erinevate ametite vahel, seda me soovime veelgi edasi arendada. samuti olemasolevaid ähm, võimalusi tuleb äh, veelgi paremini ära kasutada me peame ka vaatama, milline on äh, rände positiivne äh, efekt, et me saaksime seda võimalikult hästi ära kasutada. Stockholmi programmi osas liikmesriigid äh, peavad üheskoos võitlema illegaalse rände vastu. seetõttu on ühine poliitika siin äärmiselt oluline. Pole kahtlustki selles, et Frontexil on siin täita äärmiselt oluline ülesanne liikmesriigid eh, soovivad ka Frontexi tegevust eh, tugevdada. siin on jällegi oluline koostöö kolmandate riikidega, lähteriikidega, transiitriikidega. mis puudutab eh, illegaalset rännet, siis me peame siin arvestama kindlasti ka turvalisusmeetmetega samas me aga ei tohi kahjustada mm, neid äh, sisserändajaid äh, ja varjupaiga taotlejaid, kellel on tõesti õigus äh, taotleda varjupaika. me peame siin kindlasti tegutsema ka laste õigusi silmas pidades. Nendele küsimustele ei ole kindlasti lihtsat vastust, kuid me üritame need leida Stockholmi programmi raames. arvamus et äh, koostöö äh, kolmandate riikidega on oluline, äh, on ka kindlasti tähelepanek, millega me peame rohkem arvestama. me peame ka üles näitama solidaarsust nende liikmesriikidega, kes on silmitsi suurema varjupaiga taotlejate ja sisserändajate vooluga. sisserändajate riigist väljasaatmise osas ähm, äh, äh, tuleb samuti arvestada kõikide selle problemaatika nüanssidega ja me peame ka siin äh, võimalikult ühtse poliitika välja töötama. oluline on ka see, et Stockholmi programmis määratakse kindlaks, et juba varem kindlaks määratud eesmärked aastast kaks tuhat kaksteist tuleb välja kujundada uus varjupaiga ja rändepoliitika, see tähendab seda, et ähm, sisserändajad ja varjupaigataotlejad äh, saavad ükskõik millises liikmesriigis oma taotluse esitada ja et nad võivad ka kindlad olla sellele, et ähm, nende ähm, varjupaigataotlust ühesuguselt menetletakse. samuti on oluline varjupaiga ja rändepoliitika osas ka äh, välismõõde komisjon on mõne aja eest teinud ka ettepaneku, mis puudutab ühtset Euroopa äh, varjupaiga ja rändepoliitikat. ning äh, liikmesriigid soovivad neid aspekte näha ka Stockholmi programmis. meil siis loodame, et me saame saavutada oma eesmärgi ähm, varjupaiga rändepoliitika osas aastast kaks tuhat kaksteist. on terve rida legislatiivseid e-, ettepanekuid mis puudutavad äh, seda poliitikat, kuid me peame kõigepealt äh, edasi töötama praeguste ettepanekutega. justiits- ja äh, siseküsimused koos välispoliitikaga on aina olu-, tähtsamaks muutunud seoses varjupaiga rändepoliitikaga. Euroopa Liidu roll välisareenil on ka selline roll, mida tuleb tugevdada ja seda ka seoses äh, koostööga kolmandate riikidega. justiits- ja äh, siseküsimusi äh, seoses välispoliitikaga tuleb tugevdada ja Stockholmi programm raames on viimases faasis väga tõhusaid ähm, arutelusid peetud ning me loodame, et see peatselt ka nüüd ka vastu võetakse. Lissaboni lepinguga tuleb Äh, suuri muutusi ka vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seoses. Äh, legislatiivmenetlus, mis sisse viiakse, annab äh, Euroopa Parlamendile suurema rolli õigusloome menetluses. minister Ask ja mina rõõmustame juba tulevase koostöö üle Euroopa Parlamendiga ning me loodame, et rahvusparlamendid samuti Äh, võtavad äh, tõsisemalt oma äh, uut rolli selles koostööprotsessis. suur tänu teile ja ootan teie kommentaare. aitäh, härra Pilström. komisjoni nimel annan sõna volinik Parole. aitäh, austatud president olles ära kuulanud äh, kaks suurepärast sõnavõttu proua Askelt ja härra Pilstrumilt, tahaksin mina keskenduda mõningatele põhipunktidele, mille eelkõnelejad ka välja tõid. alustuseks tahaksin tänada eesistujat selle eest, et te olete taganud äh, selle, et, et täielikult on väljendatud äh, Stockholmi programmi vaimu, samas jättes kodanikud selle programmi keskmesse. enne kui ülemkogule esitatakse see programm, arutatakse seda veel programmi edasi, me peame kokku panema laiahaardelise teksti, mis tagaks institutsioonide vahelise tasakaalu. Euroopa Parlament on nüüd äh, praktiliselt äh, kõikides äh, justiits- ja siseküsimuste valdkondades ka seadusandjaks. ja tõsi on see, et parlamendi kaasamine ei tähenda mitte ainult seda, et et neil on suurem roll ja suurem pädevus seadusloome osas, vaid ka selles osas, et nendel on suurem roll kontrollimaks oma rahvusparlamente niisiis ähm, selles suures, suures valdkonnas, äh, mis on seotud vabaduse, turvalisuse ja õigusega, on parlamendi roll suurenenud ja tugevnenud. tulles nüüd äh, resolutsiooni eelnõu juures, äh, olete te siin suurt tähelepanu pööranud põhiõigustele, nagu ma näen. ma tahaksin rõhutada seda, et teil on täiesti õigus, kui te rõhutate liikumisvabaduse põhimõtet, mis on keskse tähtsusega saavutus, millest me ei tohi taganeda. mis puudutab põhiõigusi, siis Lissaboni lepinguga oleme saavutanud kaks suurt läbimurret. põhiõiguste hartast on saanud nüüd siduv ähm, dokument, avades Euroopa Liidule võimalused ühineda ka eh, inimõiguste konventsiooniga, nii nagu te resolutsiooni eelnõus olete välja toonud, on kätte jõudnud aeg eh, luua eh, andmekaitse laiahaardeline süsteem, kaitsesüsteem, võttes arvesse viimaseid tehnoloogilisi arenguid. aastal kaks tuhat kümme komisjon tuleb välja antud teemal omapoolse teatisega samuti ma usun, et see uus laiahaardeline andmekaitsesüsteem peaks hõlmama kõiki Euroopa poliitika valdkondi ning samuti olete õigusega rõhutanud lastekaitse küsimust koostöös Rootsi eesistujaga. hiljuti pühitsesime lapse õiguse konventsiooni kahekümne esimest aastapäeva. Euroopa Liit peab juhtrolli jätkuvalt täitma kõikides nendes küsimustes. ja seetõttu oleme aastaks kaks tuhat kümme eh, välja töötanud uue tegevuskava eh, saatjate alaealiste kaitse küsimustes. Eh, komisjon koos ehm, parlamendiga kindlasti astub samme selleks, et et võidelda diskrimineerimise vastu, edendada soolist võrdõiguslikku äh, väga teretulnud on see, et me üheskoos äh, suunaksid, suunaksime äh, oma tähelepanu äh, kodanike küsimustele, kodanike õigustele, tarbija õigustele ja, ja muule sellisele. kõik need õigused on ähm, jõudnud sellisesse faasi, kus nendele, nende igapäevasele rakendamisele tuleb hakata väga suurt tähelepanu pöörama. Lissaboni leping annab suure rolli kodanikualgatusele ning komisjon hiljuti tuli välja rohelise raamatuga antud valdkonnas. meil on äh, kavas aastal kaks tuhat kümme tulla välja ettepanekutega selleks, et edendada äh, kõike seda, mis on konsulteerimisprotsessi käigus välja toodud. proua Ask väga õigesti juhtis ka sellele kõigele tähelepanu. nüüd on vaja tagada see, et liikmesriikide kohtunikud võiksid jagada ühist Euroopa õiguskultuuri. selle eelduseks on loomulikult koolitus, millele me oleme Stockholmi programmis ka tähelepanu pööranud vähemalt. vähemalt viiskümmend protsenti Euroopa kohtunikest peavad läbima Euroopa koolituskursuse või osalema mõnes teises liikmesriigis vahetusprogrammis. rõhutatakse vajadust paremale juurdepääsule, õiguskaitsele ning vajadusele sellise juurdepääsu järele selleks, et edendada ka majanduskasvu. rõhutada tuleb ka ohvrikaitset, pöörates tähelepanu koduvägivalla ohvritele, terrorirünnakute ohvritele, siin tuleb ära kasutada kõik need võimalused, need uued võimalused, mille meile on andnud Lissaboni leping. tulles nüüd turvalisuse küsimuste juurde, te rõhutasite seda, et, et puudub üldine ülesehitus äh, turvalisuse tagamisel, äh, piirikaitsel ja seetõttu äh, proua Ask äh, ütles, et Stockholmi programmis on äh, sees laiahaardeline programm, mis hõlmab turvalisusküsimused, samas võttes arvesse inimeste põhiõigusi ning mis täiendab ka meie välispoliitikat siseriikliku julgeoleku eest vastutavad politseivõimud, tehes koostöös ka, koostööd ka õigusasutustega ja nii nagu härra Pilström ütles, meie seisukohad eh, sisserände küsimustes eh, peavad eh, olema sidusad pika perspektiivi seisukohtadega, võtma, võttes arvesse ka Euroopa Liidu jätkusuutlikku majandusarengut. me peame sisserändajatele andma õige staatuse ning vähendama ebaseaduslik, seaduslikku sisserännet, samas tagades eh, inimväärse kohtlemise sisserändajatele. omalt poolt lisaksin juurde ka veel selle, et oma globaalses lähenemises oleme välja töötanud ka mm, projekti selles osas, kuidas sisserändega toime tulla. mis puudutab varjupaiga küsimusi, siis siin ma rõhutaksin tõelist eh, solidaarsust liikmesriikide vahel Euroopa Liit peab astuma samme selles suunas, et tõesti näidata üles solidaarsust, austada, austades põhiõigusi, pakkudes eh, kõrgetasemelist kaitset ja eh, siin tuleb arvestada kõikide nende kriteeriumitega, mida on juba rakendatud Euroopa Liidus. ja seda on meil võimalik tagada solidaarsuse ülesnäitamise teel selleks, et toetada äh, neid liikmesriike, kes on kõige suurema sisserände surve alla sattunud. ja loomulikult tuleb meil siin äh, justiits- ja siseküsimused äh, siduda ka äh, meie välistegevusega. oma resolutsioonis mitmel pool te rõhutate, kuivõrd oluline on teostada järelevalvet ja, ja teha kokkuvõtteid järelduste põhjal. selles osas oleme teiega ühel meelel. me saame aru, et me peame vähendama vahet äh, nende äh, poliitikate vahel, mis on ellu rakendatud ja vastu võetud Euroopa Liidu tasandil ja siis selle vahel, mida liikmesriikides tegelikult tehakse, praktikas tehakse. Äh, meie õigusaktid peavad omama mõju meie kodanike igapäevasele elule ja seega tuleb meil hinnata seda, kuidas vastu võetud õigusakte praktikas ellu rakendatakse liikmesriikides. seda kõike on arvestatud Stockholmi programmis ja tahaksin eh, veel kord siin väljendada eh, rõõmu selle üle, et meil on olnud väga professionaalne, tõhus ja hea koostöö Rootsi eesistujaga ja eh, samuti on suureks toeks olnud eh, Euroopa Parlament eh, omapoolsete ideede väljakäimisega. nii et taaskord tahaksin oma siirast tänu teile avaldada ja ootame suure huviga teiepoolseid sõnavõtte. suur tänu, volinik. ja nüüd siis annan sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt härra Veeber Rahvapartei nimel. suur tänu juba viis aastat olen ma siin Euroopa Parlamendis töötanud ning ma äh, tegelen sise- ja õigusküsimustega ja seetõttu mul on äh, tõesti väga hea meel, kui me saame rääkida järgmise viie aasta programmist. ja me tegeleme siin äh, teemaga, ähm, mille osas kodanikud küsivad meie käest vastuseid, nad soovivad saada rohkem Euroopat, nad nõuavad, tahavad meie käest vastuseid kuulda ja seetõttu need muutused, äh, mis toovad, toob meile uus tööalus, on väga oluline. kõigepealt koostöö nõukoguga. alati nõukogu ees, eesistuja esindajad ütlevad meile, et äärmiselt oluline on koostöö äh, Euroopa Parlamendiga. aga äh, parlamendi liikmed ei tohi läbi lasta seda, et, et nõukogu arutab dokumente ilma Euroopa Parlamendi kaasosaluseta ja e, tulevikus see enam aset leida ei tohi ega saa. teiseks, e, lugupeetud kolleegid, uue lepinguga saame meie e, pädevuse ka seaduseelnõu ettepanekuid teha. kolmandaks, me peame olema tõsiseltvõetavaks partneriks, me ei tohi ainult Äh, mingisuguseid soovunelmeid kokku kirjutada, kui me räägime näiteks kuritegevuse vastasest võitlusest, me peame olema tõsiseltvõetav partneriks. ja edasi, Euroopa Parlament peab võtma väga tõsiselt ka lähis-, lähimuspõhimõtet, me peame ka täpselt äh, vaatama, millised on sellised teemad, mida saab paremini äh, riigi tasandil lahendada, need on need kõige olulisemad küsimused minu jaoks järgnevate aastate jaoks. Stockholmi programmi osas oleks Rahvapartei küll soovinud näha ambitsioonikamat programmi, kuid sellegipoolest me võime öelda, et tegu on praegu väga hea äh, dokumendiga ja seega jõudu tööle. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna äh, proua Vlasikova. suur tänu. kolleegid tegemist on äärmise olulise sammuga ja eh, oluliseks sammuks oli Lissaboni strateegia. see muudab eh, meie liitu seestpoolt, aga see on oluline ka, mida me teeme eh, maailma tasemel. Euroopa Liit muutub demokraatlikumaks, avatumaks ja on olemas uus sammas me kaitseme siin põhiõigusi, põhivabadusi, toetades täielikult Eh, olemasolevate instrumentide kasutamist, kui me kaitseme oma kodanikke. Stockholmi programm rõhutab kodanike õigusi, eriti eh, turvalisuse ja õiguse vallas. me peame eh, looma niisugused mehhanismid, mis parendavad juurdepääsu õigusmõistmisele ja õiguste rakendamist. me peame tunnistama, me peame tugevdama eh, õiguskaitseorganite koostöö ning selles valdkonnas ma tahaksin tänada kõiki raportööre ja kõiki, kes koos tegid. suur tänu eh, kõnelejale ja nüüd Alde nimel Eh, saab sõna proua Hinis Plašet. praegusel hetkel eh, ma saaksin välja tuua eh, selle, mis on oluline ALDE jaoks, me koostasime kahekümne kuue leheküljelise resolutsiooni, aga tegelikult me tahaksime teile jutustada järgmise loo Eh, kui Johannesburgist lennakse, lennatakse eh, Euroopasse, siis tema kõrval, ühe keskealise daami kõrval istus eh, tumeda nahaline mees ja ta nõudis, et temale antakse teine koht, sellepärast et temale ei meeldinud istuda musta mehe kõrval ja siis Äh, ütles äh, Stewart, et kahjuks on economy klass täis, kohti ei ole, kuid meil on olemas üks koht ähm, äriklassis ja enne kui see äh, Lõuna-Aafrika daam sai püsti tõusta, siis ta ütles, et tõepoolest inimese ähm, kohta võib muuta paremaks, aga kapten arvas, et niisugune palve on täiesti ennekuulmatu ning siis pöördu-, pöördus ta selle tumedanahalise mehe poole ja ütles, et palun, kas te ei läheks esimesse klassi istuma? E, ja kõik inimesed, kes lennukis olid, aplodeerisid sellele mehele, kui ta tõusis püsti ja läks istuma esimesse klassi. E, nüüd, mida, kuidas see puudutab meid, kas see, see valge Lõuna-Aafrika leidi e, šokeerib meid, kas meie käitume samamoodi või aplodeeriksime koos nende e, reisijatega? ma loodan, et komisjon saab aru, mida ma tahan öelda, nõukogu saab aru, mida ma tahan öelda. me tahame luua Euroopat, kus inimesed üksteist usaldavad, millesse nad usuvad ja niisugune Euroopa Euroopa peab põhinema demokraatial, põhiõigustel, inimõigustel ja tõelisel võrdsusel kõikide vahel. on vaja tegeleda kõikide eh, diskrimineerimise eh, ilmingutega, kaasa arvatud ka sellega, mis on seotud soolise sättumusega. suur tänu, proua Plašert. Eh, ja nüüd roheliste nimel kolmeks minutiks on sõna härra Albrechtil. suur tänu, härra president Äh, roheliste fraktsioon on juba ammu esitanud endale küsimuse, et kuidas on võimalik äh, see, et võetakse vastu otsus juba ammu vastu võetud äh, äh, programmi osas, sellepärast et Rootsi eesistuja on juba Stockholmi programmi välja pakkunud, nii et ma arvan, et paljud parlamendiliikmed ei ole veel saanud seda uut kavandit, mustandit lugeda ja minu meelest selline ähm, olukord on täiesti vastuvõetamatu. nii et tulevikus ähm, tuleviku kohta me võiksime öelda, et äh, senine töö on resolutsiooniga on olnud väga ebademokraatlik ja läbipaistmatu. ja samuti on selline olukord raskendanud ka parlamendi komisjoni äh, otsuse äh, protseduuri. Euroopa Parlament peab aga kaaluma, et kuidas me selliste tingimustega arvestades nõukogu tööga ja meie enda tööga edasi soovime öö, äh, töötada. loomulikult osa selle Stockholmi programmist on äh, suureks edusammuks. me näeme näiteks, et äh, tsiviilõiguse osas on tulevikus, tulevatel aastatel väga palju edusamme öö, ette näha. kuid paljudes osades on siin tegu ainult manifestidega, näiteks mis puudutab varjupaiga ja rände küsimust ja samuti ka, mis puudutab kodanikuõigusi ja ka andmekaitset. siin on äh, need olulisemad kui inimeste põhiõigused. arvast-, arvatakse, et äh, automaat, automaatselt inimeste suurenenud vabadus viib äh, turvalisuse vähenemiseni, siin lihtsalt õhutatakse hirmu õhutatakse hirmu mitte kuritegevuse ja terrorismi ees, vaid nende inimeste suhtes, kes soovivad Euroopasse tulla või siis, kes kuidagi paistavad meile võõrad olevat Stockholmi programmiga ja paraku ka välja pakutud resolutsiooniga viiakse tihedamalt ko kokku sise- ja välispoliitika selliselt, et äh, veelgi suurendada inimeste jälitamist ja samuti ka Frontexi äh, senist rolli. ja minu lõpukommentaar. me peame iseteadlikumalt äh, oma arvamust esindama. näiteks, kuidas me tegeleme SWIFTiga ja SWIFTi lepinguga. miks me ilma põhjuseta jällegi järgime Ameerika Ühendriigi poliitikat, ilma et me siin selle üle isegi arutleksime. ja miks äh, nõukogu, me, miks me laseme nõukogul äh, sellist protsessi jätkata? me peame siin öö, äh, rohkem tähelepanu pöörama inimõigustele ja vabadustele ja sellises vormis praegu Roheliste fraktsioon ei saa toetada seda resolutsiooni suur tänu, härra Albrecht. ja nüüd konservatiivide ja reformistide nimel härra Kõrgõp suur tänu, see resolutsiooni eelnõu, millest me räägime, on suurepärane näide sellest, eh, kuidas Euroopa Parlament näeb väga eh, halvas välguses välja. kahtlemata on raportööril õilsad eesmärgil ja ta on tahtnud kõike hõlmata kahekümne seitsme leheküljelisel tekstis. Eh, tulemuseks on segane tekst ja e, saab vähem tähelepanu e, endale kui tegelikult Rootsi e, eesistumise ajal välja töötatud Stockholmi programm nõuaks tõepoolest on vaja vahetada informatsiooni, võidelda korruptsiooniga ja nii edasi, aga tegelikult ei pea see toimuma riikide suveräänsuse arvel, ei peaks olema ka eh, niivõrd ettekirjutav. kui me korralikult rakendaksime tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta ÜRO konventsiooni eh, sisserändajate osas terves Euroopas, siis me saaksime niisuguse eh, olukorra nagu vaja. andmete kaitse on kahtlemata oluline, see eh, peab põhinema proportsionaalsuse ja vajalikkuse eh, põhimõttel. Eh, kahtlemata on eh, Euroopa kodanikele vaja tagada vaba liikumise õigus, aga kui me nüüd kuritarvitame seda suurema piirikontrolliga, kui me anname Frontexile suurema kaalu välispiiride kaitseks, siis kas see on see õige tee? me toetame eh, seda, eh, et meil on väga tõsine eh, strateegia organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel, aga seda peab tegema ka Euroopa Liidu piiridel. aga me ei saa toetada seda, et liikmesriikide suveräänsust õõnestatakse. meil on vaja koostööd Äh, aga kui me äh, räägime solidaarsusest, mis on tagasipöördumatu ja pealesunnitud, siis on tegemist irooniaga. koostöö ei saa olla pealesunnitud. Äh, mulle tundub, et kogu see ettepanek on lähtunud headest mõtetest, aga kahjuks nii nagu tavaliselt me igatahes Äh, teeme endale niisugusi kingitusi, millega me väga vähe saavutame. suur tänu, härra Kirkop ja nüüd kuue nimel proua Ernst, kaks minutit. daamid ja härrad, kuue NGL seda resolutsiooni ei toeta. Stockholmi programm äh, purjetab äh, praegustest väljakutsetest täielikult mööda, sest siin Äh, väidetakse, et äh, et Euroopa kodanikel on küll õigused, kuid teistel inimestel, kes Euroopa Liidus elavad, nendel neid õigusi ei ole. teisalt soovib Euroopa Liit aga liituda inimõiguste hartaga, see on ka tervitatav, kuid samas sisserändajad, olgu nad legaalsed või illegaalsed, äh, neid tõrjutakse. siin relvastutakse selleks, et võidelda illegaalse sisserände vastu. kuid siin on, siin ei tegelda sugugi mitte illegaalse rändega ja siin äh, Stockholmi programm ei ole oma äh, ülesannete kõrgusel. jah, vabadust ei saa olla ilma turvalisus, turvalisuseta, kuid ka turvalisust ei saa olla äh, ilma vabaduseta turvalisus on vääramatu õigus kuid äh, siin hakatakse hiigelsuuri äh, supranatsionaalseid andmebaase looma, mille äh, kasutamise üle ei ole kellelgi kontrolli. ja sellega rikutakse ka inimeste õigust oma andmete kaitsele. ja lõpetuseks endise Ida-Saksamaa parlamendisaadikuna ma ütleksin, et kakskümmend aastat peale müüri langemist on minu jaoks täiesti väljakannatamatu näha seda, kuidas äh, Euroopa muutub aina rohkem ja rohkem kindluseks. suur tänu, proua Ernst. ja nüüd EFD nimel saab sõna härra Borghesio. aitäh. Stockholmi programmi dokument väljendab ähm, osaliselt äh, nõukogu järeldusi, aga ei võta arvesse neid seisukohti, mida on väljendanud Itaalia valitsus. ning äh, ei suuda väga palju ära teha selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. me oleme väga palju kuulnud äh, kõlavaid sõnu organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta, aga, aga väga vähe tehakse praktikas selleks ära. Euroopa peab äh, tegema täpselt seda, mida teeb Itaalia, nimelt äh, rangelt võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu, äh, sihikule võtma nende poolt ebaseaduslikult kogutud varad, nii et Euroopa Liidus on vaja kõikidel tasanditel võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu enne seda, kui see kuritegevus on jõudnud üle-euroopalise mm, tasemeni mis puudutab ebaseaduslikku sisserände vastast võitlust Lõuna-Euroopas, siis sellele on väga vähe tähelepanu pööratud. Itaalia ja Liibüa vahel on sõlmitud leping, aga Euroopa Liit ei ole tahtnud mm, endale võtta kohustusi ja täita neid kohustusi, mis endale on võetud selleks, et et teostada mm, kontrolli lõunapiiride üle ja mis puudutab seda rassistlikku anekdooti, mis kõlas, siis äh, on olemas ka väga palju äh, valgete vastast äh, rassismi. nagu näiteks Mugabe režiimi poolt Aafrikas teostatav. nii et rassism ei ole mitte ainult mustade vastu, vaid ka valgete vastu. aitäh, härra Borgesio! fraktsiooniliste kuuluvuseta ehm, saadikute nimel härra Moltser. suur tänu. Äh, võitlus illegaalse rände vastu on tõesti väga oluline Euroopa poliitika, kuid sellegipoolest äh, alates üheteistkümnendast septembrist kaks tuhat üks me võime öelda, et äh, kodanike õigusi on rikutud ja seda jätkatakse Stockholmi programmi raames sest äh, terrorismivastase võitluse käigus äh, lihtsalt äh, piiratakse inimeste õigusi. kodanike õigus, kodanike andmeid kasutatakse ilma igasuguse kontrollita. loomulikult tuleb võidelda kuritegevuse vastu, samas on juba selliseid trende näha olnud, mis ei ole samal nõul äh, poliitilise konsensusega. me peaksime takistama seda, et meil tekiksid jällegi George Orwellikud tingimused. suur tänu. ja nüüd saavad sõna teised kõnelejad, kõigepealt kaheks minutiks härra Kasiini, palun. aitäh, härra president äh, komisjonis, äh, mida mina esindan, on mulle antud äh, ülesanne olla raportöör antud küsimuses. oleme teinud koostööd ka libekomisjoniga ning äh, vastavalt artiklile viiskümmend üks kodukorras äh, seda on nüüd esmakordselt kasutatud. oleme teinud koostööd raportööride vahel erinevatest komisjonidest ning see koostöö on olnud tõesti väga hea. kui vaadata nüüd ajakava, ja võttes arvesse seda, et, et meil on vaja kaasata ka variraportöörid, tõlkida kõik muudatusettepanekud, siis võib öelda, et me oleme pidanud suure surve all ja kiiresti töötama, aga ehm, ehm, seda tuleb öelda ehm, nii-öelda artikli viiskümmend üks toetuseks, õigemini, et mitte ainult seetõttu, et selle näeb ette artikkel viiskümmend üks, tuli meil see töö ära teha ja teha seda kiiresti ja tahaksin öelda seda, et artikkel viiskümmend üks kodukorrast on äh, tõesti osutunud äh, väga väärtuslikuks. Ehm, mul on väga vähe aega sõnavõtuks, seetõttu ma ei saa peatuda kõikidel küsimustel, aga olen väga rõõmus selle üle, et äh, kaasotsus, otsustusmenetlus on laienenud nüüd selliste valdkondade peale, mis on tõesti Euroopa küsimus, Euroopa kodanike küsimus ja ka nõukogu peaks sellest aru saama, et tegemist on Euroopa küsimusega. kui vaadata seda, mis toimub rahvusparlamentides, siis ähm, nemad annavad oma positiivse panuse seadusloomesse. loomulikult äh, inimõigused on väga olulised äh, kesksel kohal Euroopas aga siin dokumendis ei ole vaja välja tuua iga eraldiseisvat küsimust, mis on seotud Stockholmi programmiga, vaid äh, keskenduda põhiküsimustele ja selles mõttes on dokument väga positiivne. üksikasjad peavad jääma teise etappi. suur tänu! ja järgmisena saab sõna kaheks pooleks minutiks härra Lopez Aguilar. suur tänu, härra president! sooviksin Rootsi eesistuja ja nõukogu komisjoni tööd tunnustada, siin on tegu järgmise viie aasta programmiga, mis puudutab siis äh, vabadusel turvalisele õigusele rajanevat ala, kuid me peame siin arvestama ka Euroopa Parlamendi õigustega, siin on kaks komisjoni, kes on teinud väga tihedat koostööd ja selleks, et artikli viiskümmend üks äh, raames edasi jõuda oluline on see, et vabaduse, turvalisuse, õiguse ala Äh, jõustuks koos Lissaboni äh, lepinguga. ja oluline on ka see, et Euroopa Parlamendi roll on siin äh, suurenenud, seetõttu on ka meie koostöö olulisem. aga ka põhiõiguste harta jõustub ja samuti allkirjastatakse, liidutakse Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. see on samuti üheks pingutuseks seda lõimumist veelgi suurendada kodanike õigused, vaba liikumine, see on äärmiselt oluline liikmesriikide jaoks. siin tuleb arvestada ka Euroopa äh, kodakondsusega, siin on, siin on äh, see seotud ka varjupaiga ja rändepoliitikaga. siin tuleb tugevdada vastastikku usaldust, samuti äh, tuleb usaldada vastastikuse, vastastikuste kohtusüsteemide tööd. me peame tagama ka selle, et me paremini saaksime võidelda ka organiseeritud kuritegevuse vastu. siin on äh, nõukogu äh, dokumendis uus säte, mis eelkõige puudutab ka äh, naisi ja naiste ja laste õigusi ja samuti ka ohvrite õigusi. samuti, mis puudutab nüüd varjupaiga õig-, seadusandlust, äh, siis see puudutab mitte ainult ühte liikmesriiki, vaid see puudutab meid kõiki, kõiki liikmesriike. oluline on ka ähm, äh, haridus, haridus, mis antakse meie juristidele, see puudutab ka, see on ka samuti seotud meie kohtusüsteemide, õigussüsteemide äh, koostööga, me peame kasutama kõiki meie käes olevaid äh, äh, vaba äh,, võimalusi selleks, et tugevdada vabadusel, turvalisel õigusel rajanevat ala. homme hääletusel Euroopa Parlament äh, toetab ka seda, mida me oleme siin parlamendi kolmes komisjonis välja töötanud ja see annab ka väga olulise sõnumi Euroopa kodanikele, nimelt et me tõesti tegeleme Euroopa kodanike õiguste, vabaduste ja, ja turvalisusega, et me võitleme rahvusvahelise kuritegevusega äh,, ja ka terrorismiga. me soovime kaitsta kõiki ohvreid, kas kuritegevuse või siis ka terrorismi ohvreid. ja seetõttu ma palun laia toetust sellele raportile, mida me homme hääletame. suur tänu, härra Loobes-Akler ja nüüd üheks minutiks proua Sofi Intveld. Eh, eh, suur tänu, kõigepealt ma tänan nende soojade sõnade eest eh, nõukogult mul oleks aga veelgi rohkem meeldinud, et nõukogu oleks Euroopa Parlamendi ettepanekud ja soovitused üle võtnud. samas aga nõukogu jätkab äh, tööd oma kursil ja Euroopa Parlament võib lihtsalt oma seisukoha välja pakkuda, millega aga nõukogu ei arvesta. ja proua Hennis Blechard juba mainis seda oma kõnes väga hästi. sooviksin veel kord meenutada, et võrdsus on jagamatu. me ei saa ühtedele anda rohkem võrdsust ja teistele vähem. see puudutab äh, näiteks ka abielusid, õnneks me ei ela enam nendes aegades, kus erinevad usku inimesed tohtinud omavahel abielluda samas äh, ma loodan, et ei teki ka sellist äh, olukorda, kus ühes liikmesriigis äh, sõlmitud abielu teises liikmesriigis mingil põhjusel ei ähm, tunnustata. see, sellega oli seotud ka meie muudatusettepanek, äh, mis oli seotud samasooliste abieludega, me elame kahekümne esimesel sajandil ja Euroopa kodanikel, ükskõik mis rassist või, või religioonist või soost, nad on, kõikidel on ühesugused õigused ja ka parlament peab seda tunnustama. suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Tavares. suur tänu. ma arvan, et oleks soovitav, kui see kõrge koda saaks nüüd tõesti öelda, et Stockholmi programm on midagi väga konkreetset, midagi väga täpset täpselt selline dokument, mis on Euroopa kodanikele oluline, kuid ma arvan, et me oleme natukene mööda pannud. meil on Stockholmi programm ning selle sees on kahjuks olemas trend üldistele märkustele. ja ma ütleksin, et siin on tegu ka demokraatliku kontrolli puudustega. parlament ei saa ju siin otseselt sekkuda või mingisuguseid muudatusettepanekuid teha, see on ka probleemi üks osa. me usume lihtsalt, et Stockholmi programm on koostatud liiga üldiselt, me sooviksime rohkem konkreetsust, eriti mis puudutab sisserännet. see on meid kõiki väga huvitav teema. siin on erinevaid võimalusi. me peame siin äh, illegaalseid illegaalse rände vastu võitlema ja seda blokeerima ning, ning legaalset rännet soodustama, kuid sellega ei ole arvestatud programmis. suur tänu ja nüüd härra Patten. Stockholmi programm on osa sellest, et luuakse ühtne õigussüsteem terves Euroopas. see dokument räägib sellest, et inimeste elu muutub kergemaks, kui tegemist on õiguse ja turvalisusega terves Euroopas. aga ma tahan öelda, mida see ühtne õigussüsteem on teinud e, ühe inimese jaoks. kahekümne seitsme aastane e, Londoni kod-, inim-, inimene Londonis saadeti välja, e, teda mõisteti süüdi Äh, kellegi mõrvamises. Äh, kõik, äh, mida tema vastu on kogutud, need tõendusmaterjalid on väga vastukäivad. kaks tunnistajat väidavad, et nende, neid on väärkohe, koheldud ja nii edasi Eh, Londoni apellatsioonikohus teadis väga hästi, et härra Simia vastu ei olnud mitte mingisuguseid tõendusmaterjale, aga ta saadeti välja sellepärast, et Euroopa eh, arreteerimisnõude eh, alusel ei olnud mitte mingisugust võimalust sellele vastu hakata ja praegu pannakse ta välismaal vanglasse, kuigi selleks ei ole mitte mingist alust. meie räägime, et Euroopas on turvalisusel ja õigusel eh, põhinev ala, aga tegelikult Euroopa Liit hävitab eh, selle kaitsesüsteemi, mis oli eh, kujunenud aastate jooksul. see Stockholmi programm võib muidugi puudutada seadusi, aga ta ei puuduta õiglust. kui nii edasi läheb, peame me lahkuma Euroopa Liidust. nüüd härra Obermeier, üks minut suur tänu, Stockmalmi programmis on küll väga mõistlikku algatusi, mida saab ka tervitada, näiteks mis puudutab võitlust äh, laste pornograafia vastu või ka terrorismi vastast võitlust. kuid samas äh, ja sellega seoses tuleb ka õigustada äh, politseiorganite juurdepääsu andmebaasidele, kuid samas, kui me edastame andmeid USA-le, siis tuleb tagada, et neid andmeid ei kasutata meie kodanike vastu, sellepärast et iga Euroopa kodaniku põhiõiguseks on ka nende eraelu ähm, kaitse. vabadus on vabadus riigist ja mitte äh, tänu riigile varjupaiga ja rändepoliitika on kindlasti väga oluline, siin tuleb kindlasti selgelt öelda, et ilma harmoniseerimiseta me siin edusamme ei saavuta. sellepärast, et vastasel korral lähevad sisserändajad sinna, kus on kõige paremad sotsiaalsed hüved ähm, rändepoliitika on oluline, kuid sel, me ei tohi selleks nii-öelda iseteeninduspoliitika luua meie sisserändajate jaoks, suur tänu. president, eh, suur tänu, eh, see vabadusõiguse turvalisel põhinev ala on meie järgmine suur projekt ütlen eh, samas stiilis, et sa, et analoogne protsess või analoogne projekt oli siseturg see eh, pidi eh, tagama midagi kõikidele Euroopa kodanikele. kuidas me siis jõuame ühtse vabaduse, õiguse ja turvalisuseni? Eh, loomulikult Stockholmi programmi kaudu, tegemist on kiirprogrammiga, mis kestab viis aastat, hõlmab erinevaid valdkondi õiguse ja turvalisuse alal. parlamendi resolutsioon toob välja meie poliitilised prioriteedid selles valdkonnas näiteks kui asi puudutab rännet, siis meie prioriteediks on võitlus illegaalse eh, immigratsiooni vastu ja me tahame, et siin valitseks ka tõeline solidaarsus, kohustuslik solidaarsus tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendil on oluline ja kasulik roll ja me oleme olnud äärmiselt konstruktiivselt kaasotsustamismenetlusena, kaasotsustamismenetluses nüüd, kui jõustub Lissaboni eh, leping loomulikult on parlamendis erinevad vaated, sellepärast et siin on erinevad poliitilised parteid, kuid ma tahaksin viidata oma kolleegile eh, Janinile, ma austan teda, inimõigused on poliitilised prioriteedid ka eh, Rahvapartei jaoks ja inimõigused ei ole selle parlamendi liberaalide mm, prioriteet mittediskrimineerimine ei tähenda äh, monopoli, me usume sellesse põhimõttesse, kuid me usume ka lähimuspõhimõttesse. see tähendab, et me peame austama seda, mida mõtlevad Euroopa Liidu liikmesriigid. ei tohi unustada, et Euroopa Liit koosneb äh, väga erinevatest osadest ning selle jõud on tema erinevuses. Por... mulle just eh, tuletati meelde, et me oleme oma programmist kõvasti maha jäänud ja sellepärast ma palun, et kõik peaksid kinni eraldatud kõneajast, muidu me ei suuda lõpetada oma arutelu. meie järgmine kõneleja, Luigi Berlinger due sono le novità del programma di Stoccolma rispetto a quello dell'AIA. Stockholmi programmis on kaks uut ähm, äh, aspekti varasemaga võrreldes äh, selleks, et äh, õigustel ja turvalisusel ähm, saavutada tasakaalu. turvalisus on õigus. Mm, turvalisus on vaja tagada mm, töökohal, mm, tänavatel ja kodus. riigid ja Euroopa üheskoos on astumas samme selleks, et tagada turvalisust, aga turvalisus ei tohiks lahjendada samas vabaduse tagatisi. meil, meil tuleb luua turvalisust, aga me ei tohi selle nimel minna selliste barbaarsusteni nagu Guantanamo vangilaagrid, laager meil on vaja leida õige tasakaal äh, ühelt poolt kuritegevuse vastases võitluses ja teisalt äh, kodanike igapäevaelu vahel. Äh, pereelu, peresuhted, töösuhted ja nii edasi. kõik see on oluline meie Euroopa kodanikele ja neile peab olema see tagatud turvalisus, antud juurdepääs õigusmõistmisele Euroopa on meil ühtne ja aktiivsem, kui seda on arvatud ning äh, piirid liikmesriikide vahel ei ole enam ületatav, ületatamatud äh, ähm, müürid, vaid äh, liikmesriigid teevad omavahel koostööd, nad on võrgustik, kus tehakse õigusalast koostööd, mis tugineb vastastikusel usaldusel ja, ja tunnustamisel niisiis koostööd tehakse Euroopa Liidu tasandil liikmesriikide vahel, tagamaks rahvusvaheline õigus ja, ja tagades see, et liikmesriikide kohtunikud on võrdsed võrdsel ehm, tasandil. loomulikult on meil veel ka e, Euroopa Kohtu kohtulahendid, mis e, tagavad e, kodanike õigused tänu sellele õigusalasele koostööle. see on selline alt üles lähenemine, lähenemine, mis võtab arvesse rohujuure tasandi ja see on selline lähenemine, mida meie igal juhul toetame. ma loodan, et parlamendis me hääletame siin Stockholmi programmi suhtes äh, üksmeelselt, positiivselt. nii et äh, Lis-, Lissaboni äh, ei ole veel ähm, rakendatud täielikult, aga toetagem seda, et nõukogu on ambitsioonikas ja toetagem seda, mida on välja pakutud. aitäh, härra Bellinger. proua Ladford austatud president, Rootsi eesistujat tuleb õnnitleda selle eest, kuidas nad on surunud läbi need küsimused, mida oleks ammu pidanud käsitlema. meil on Euroopa vahistamismäärus, aga me peame tõesti tagama, et vastastikune tunnustamine e, tõesti tugineb sellel, et vastastikku liikmesriigid oma süsteeme usaldaks. siin on oma kitsaskohad, ka minu valijaks on Andres Miu, kes eh, saadeti välja eh, Kreekasse, kuna ta oli välismaalane, siis ei olnud võimalik tal kasutada eh, kautsjonit ja, ja siin me pöördume Euroopa Inimõiguse Kohtuse poole ja on tõesti piinlik, et asi on nii kaugele läinud, sest tegemist on ühe Euroopa Liidu kodaniku kohtlemisega äh, teise liikmesriigi poolt ja, ja väga kahju, me peame selleks pöörduma Strasbourgi. nii et igal juhul tuleb tagada ka kostja õigused, vastasel korral tekivad samasugused skandaalid nagu Andrew äh, puhul, mis äh, tõesti äh, õõnestab Euroopa vahistamismääruse põhimõtteid. aitäh, proua Ladford. härra Triantafylidis kuue nimel. suur tänu juba mõnda kuud me tea-, mõni kuu me teame, kui oluline on leida tasakaal turvalisuse ja, ja kodanikuõiguste vahel teiselt poolt. seda on pidevalt siin rõhutatud, on rõhutatud seda, et kodanikud on Stockholmi programmi keskmes. me oleme võtnud vastu äh, programmi ja meetmed, äh, mis äh, seda tasakaalu rikuvad meetmed viivad selleni, et inimeste eraelu ei kaitsta alati, kõiki kodanikke kahtlustatakse, samuti on täiesti absurdne kõiki sisserändajaid kuritege-, kurjategijatena käsitleda. meie soovime üles ehitada teistsugust Euroopat, teisiti nagu Jean-Remy Passant ütles, tema rääkis vanglast, mida valvatakse. suur tänu ja nüüd kaks minutit äh, kolleeg Svjevka. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. mina ei karda seda, et äh, Stockholmi programmi äh, raames ei ole tegu ambitsioonika programmiga, siin on tegu väga ambitsioonika programmiga juba aastaid siin on tegu tegelikult äh, Euroopa kodanike elu lihtsustamisega. ja programmi edukas rakendamine sõltub sellest, et äh, me suudame Euroopa kohtusüsteemi mõistlikult tööle panna, samuti et äh, e-justice hakkab hästi tööle. samuti me vajame vastastikku usaldust seoses kohtuotsuste tunnustamisega mida siin samuti ka juba räägiti, aga seda usaldust me saame tekitada ainult tänu üksteise kohtusüsteemide, õigussüsteemide eh, paremale tundmaõppimisele. me peame väga aktiivselt lähenema sellele poliitikale, samuti on siin äärmiselt oluline infovahetus, aktiivne infovahetus, vastavad kursused juristidele, samuti ka esimese astme eh, kohtute töötajatele, samuti tuleb siin ka selles osas kaasajastada ka ülikoole ja ka äh, õigusõpinguid tuleb kaasajastada. samuti juba mainitud e-justice'i osas tuleb juurdepääs äh, tagada kohtusüsteemidele, me peame kõik tegema selleks, et äh, aidata oma kodanikel leida lahendusi oma juriidilistele probleemidele oluline on ka advokaatide parem koostöö ja samuti oluline on infot vahetada liikmesriikide kohtusüsteemide kohta. härra Barrot, me tõesti vajame parima kvaliteediga ähm, õigust ja õigusloomet, tsiviilõiguse kooskõlastamine on oluline ka meie kodanike jaoks, ka meie ettevõtete jaoks, selleks, et me saaksime siseturuga seotud probleeme ja konflikte lahendada. ja sellega me saame võidelda ka leviva euroskeptitsismi vastu Euroopa liik-, liikmesriikides. oluline on see, et Euroopa kodanikud saaksid oma vajadustele vastavad vastused. suur tänu ja nüüd äh, proua Kurmai. Colleagues, my special thanks to the three sec- suur tänu! suur tänu selle eest, et plenaaristungiks sai valmis eh, resolutsioon, seda võib pidada eh, tegevuskavaks, mis põhineb meie eh, väärtustel, tegemist on praktilise koostööga Euroopa institutsioonide ja immigratsiooniteenistuste vahel. siin kaitstakse inimeste vabadusi, aga tegemist on väga keerulise programmiga. ma tahan öelda, et siin e, e, käsitletakse kõiki andmeid, andmeid, mida on kogunud kõik ametid, mis Euroopa Liitu e, kuuluvad oluline on see, et juurdepääs nendele andmetele oleks tagatud õiguspäraselt kahjustamata inimeste eraelu huve mulle tundub, et praegusel hetkel on tegemist äh, ajaloolise äh, momendiga, mis tõesti lubab meil juua vabadusel, õigusel ja turvalisusel äh, põhineva ala kõik see on võimalik pärast seda, kui jõustub Lissaboni leping ja komisjon saab vabad käed tege-, eh, tegevuseks. nüüd on eh, põhiõigused kohustuslikud kõigile. ma tean, et loomulikult paljud asjad muutuvad, aga need, eh, aga see, mida me ütleme oma resolutsioonis, on äärmiselt tasakaalukas minu poliitiline eesmärk on see, et tagada eh, võrdne kohtlumine kõikidele Euroopa Liidu kogu, eh, koha, kodanikele, me peame pragmaatiliselt käsitlema ka eh, rändepoliitikat mm, niimoodi, et sellest võidaksid kõik osapooled Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu. suur tänu! To speak uh suur tänu, Sita, ma pean ütlema, et teie oleksite pidanud rääkima aeglasemalt, sellepärast et tõlkijad ei jõudnud ehm, järgi teie ülikiirele tempole ja ma siiski õnnitlen eh, tõlke, et nad said sellega kuidagimoodi hakkama. järgmisena sõna härra Alvarole, aga kar-, paistab, et teda ei ole praegusel hetkel siin ja sellepärast härra ei, ma küsin uuesti üles, härra Alvaro, kas te olete saalis? ei ole ja sellega siis me läheme järgmise eh, kõneleja juurde, Pascal Gruni. vabandust, proua Pascal Gruni. president, eh, daamid ja härrad. mina ei äh, taha siin korrata kõiki seda, mida on öeldud äh, äh, siin eelnevalt, aga mul on väga hea meel, et me tõepoolest saame eh, parandada turvalisuse olukorda Euroopas, kui me tuu-, kui me eh, suurendame usaldust liikmesriikide vahel, sest et vastastikune tunnustamine on ju meie koostöö aluseks. viiekümne aasta jooksul oleme me eh, palju edasi liikunud, aga siiski on ka puudujääke. töötades resolutsiooni teksti kallal, me tõepoolest kõik loodame, et liik-, et äh, Lissaboni leping toob muutuse sise- ja õigusküsimustesse. Äh, me räägime siin kodanike äh, vabaduste suurendamisest, mina olen variraportöör Rahvaparteist ning ma arvan, et äh, väga palju materjale jõuab petitsioonikomisjoni ma tuletan teile meelde neid probleeme, mis on seotud vastastikuse tunnustamisega hariduse vallas, hari-, sotsiaalkindlustuse vallas ja nii edasi. ka on eh, jäänud liikmesriikide eh, otsustada, kuidas toimida eh, ühesooliste abieludega oluline on see, et liikmesriigid saaksid äh, võidelda äh, barjääride vastu vaba liikumise teel ja meil peavad olema piirideta ruumis äh, reeglid. narkovastane võitlus on ka üks osa vabadusõiguse turvalisuse valdkonnas. ma arvan, et Euroopa Liit peab siin tulema välja rohkema arvu algatustega järjest rohkem noori inimesi langevad narkovõrku ja see on ju meie tulevik. olgem siis institutsioonides pragmaatiline, sest meie kodanikud ootavad meilt seda. suur tänu, äh, proua Grüni ja järgmine proua Morales äh.. aitäh, president. Mm, tee Tamperest äh, on olnud väga pikk, äh, Tamperes, kus me nägime vabaduse, turvalisuse, õiguse esimesi samme ja nüüd me oleme jõudnud äh, hetke, kus äh, kokku on saanud Stockholm ja Lissabon ja äh, ja ma ei nõustu nendega, kes ütlevad, et meil ei ole vaja seda programmi vabaduse, turvalisuse ja õiguse jaoks. me võitleme oma võitlust oma nurgast ja meie igal juhul oma fraktsioonis võitleme progressiivsete poliitikate eest meil on olemas Lissaboni strateegia ja meil tuleb võtta siin oma vastutus kõikidel liikmetel, ükskõik, kuidas nad ka ei võitleks äh, kõikides küsimustes pärast jõule, mille eest nad vastutavad, see on meie tõsine vastutus ja ähm, äh, meie fraktsioonist, äh, meie fraktsiooni esindas raportöör, meil on omad prioriteedid vabaduse, turvalisuse, õiguse alal me kas võidame või kaotame prioriteedid antidiskrimineerimise küsimuses. me juba saatsime sõnumi selles osas välja, meil on vaja võidelda äh, diskrimineerimise vastu, meil, meil on vaja vastastikust äh, usaldamist, see on vajalik selleks, et äh, Euroopa vahistamismäärus tõesti toimiks, me räägime solidaarsusest, see peaks tõesti toimima varjupaiga taotlejad on haavatav inimeste rühm ja nad vajavad toetust ja tuge. Need äh, täiendavad äh, meetmed, mis me oleme välja töötanud Haagi programmi raames, on väga head selleks, et kaitsta kas või naisi koduse vägivalla vastu ja kõik need meetmed näitavad, kuidas meie fraktsioonina saame oma lisandväärtuse juurde anda ja teha seda ka Stockholmi programmi jaoks, et luua selline seadusandlus, mis on tõesti mõttekas kodanike jaoks ei ole tegemist mänguga, vaid äh, sellega, et äh, nii kaua nõutud õigused ka kätte saada, võitlus terrorismi vastu ja nii edasi, kõik see tähendab väga palju kodanikele ja meie, meile ja me saame siin midagi ära teha ainult juhul, kui me Stockholmi programmi ellu rakendame, sellise Stockholmi programmi, mis on tõesti progressiivne. aitäh! järgmisena härra Coelho, kaks minutit, palun. president. suur tänu, härra president. sooviksin tõesti komisjoni asepresident härra Barrod ja samuti ka Rootsi esindajaid õnnitleda Stockholmi programmi osas. siin on tegu väga hea uudisega nende jaoks, kes soovivad tugevdada Euroopa siseturgu, kes äh, soovivad tugevdada vabadusel, turvalisel õigusel rajanevat ala. siin on tegu väga tasakaalustatud programmiga ning see arvestab kõigi kolme valdkonnaga. sest eh, turvalisust ilma, turvalisus ilma vabaduseta on diktatuur, vabadus ilma turvalisuseta on anarhia ja justiits on võimalik ainult sellisel juhul, kui meil on olemas nii turvalisus kui ka vabadus. see viieaastane eh, Äh, programm, mis jätkab Tampere ja Haagi programmis äh, alustatuga, on äärmiselt oluline. me loodame, et me ka saavutame püstitatud eesmärgid, see tähendab seda, et äh, juba vastu võetud meetmed tuleb ka vastavalt rakendada, sest vastasel korral Euroopa kodanik ei näe, et tema muresid tõsiselt võetaks niisiis siin on välja pakutud erinevaid äh, lähtepunkte. kuid ähm, eriti, mis puudutab näiteks ka äh, viisasüsteeme, kuid äh, ei ole veel kindel, millal jätkatakse selle programmiga. samuti aastast kaks tuhat kaksteist on seatud mõningad eesmärgid seoses varjupaiga ja rändepoliitikaga, aga me peame siinkohal arvestama ka mm, Ähm, sisserändajate õigustega, peame rohkem võitlema inimkaubitsejate vastu. me ei tohi siin aega asjatult kasutada. samas me peame äh, arvestama ka lähimuspõhimõttega, me peame jätma liikmesriikidele lahendada need küsimused, mis on nende pädevuses me ei tohi ka kaugeneda programmi tuumikküsimustest. suur tänu. suur tänu, härra Koelja ja sõna saab nüüd kolleeg Järgi, palun. jah. Muchas gracias, presidente. suur tänu, härra, härra president. mina tahaksin samuti alustada sellega, et õnnitleksin Rootsit eesistujana kolm punkti on meie jaoks tulevikku silmas pidades kõige olulisemad. kui ei ole õigusloomelist algatust, kui komisjon ja nõukogu millegagi välja ei tule, selleks, et see programm võiks reaalsuseks muutuda, sel-, siis võib see ka nurjuda. teiseks, nagu kolleegid on juba tähele pannud, parlament saab uued ülesanded, ta ei hakka koostama raporteid lihtsalt selleks, et teda kuulataks, vaid temast saab kaasseaduslooja. temast saab tehingutes osaleja, kokkulepete, kokkulepetes osaleja. me tagame tasakaalu vabaduse, ohutuse ja eraelu kaitse vahel. ärgem, ärgem olgem liiga jäigad. ma rääkisin sellest, et kolleegid rääkisid rahvusparlamentide respekteerimisest, see on tore, õige, kuid fundamentalistlik lähimuspõhimõtte tõlgendamine ei võimalda meil edasi liikuda Stockholmi programmiga. kui riigid äh, tõlgendavad lähimuspõhimõtet liiga kitsalt, siis meil ei teki ühist seadusandlust. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Makovei üheks minutiks. I will refer shortly to the section on suur tänu ma räägiksin lühidalt majanduskuritegudest ja korruptsioonist Stockholmi programmis. läbirääkimistes on tekst Kooreperis üht-teist kaotanud, näiteks tänases tekstis räägitakse Kreeko standarditest. Kreeko on Euroopa Nõukogu organ. koostöö Kreeko ja Euroopa Nõukogu on kindlasti väga tähtis, kuid Euroopa Liidu standardid korruptsiooni vallas on kõrgemad kui Euroopa Nõukogus mis, äh, nagu me teame, millel on nelikümmend seitse liikmesriiki. selle tulemus on see, et ma palun ja kutsun nõud-, tungivalt üles nõukogu võtma vastu, kus on tugev panus korruptsioonivastase võitlusel, on meil vaja Euroopa Liidu poliitikat ja mehhanismi selleks, et võidelda korruptsiooni ja, ja pettustega Euroopa Liidus. Stockholmi programm peab peegeldama seda vajadust, vajadust, suur tänu yes.. suur tänu. ja järgmine kõneleja on Cashman, üks minut. härra president, õnnitlused kõigile neile, kes on selle raportiga seotud, õnnitlused Rootsile eesistujana. ühiskonnad muutuvad läbi mitte keskpärasuse, vaid läbi vapruse ja nägemuse. seda on, on selgelt siin näha täna parlamendis. me räägime vabadusest, turvalisusest ja õigusest, kolm põhimõtet ilma võrdse kohtlemiseta ei saavuta me aga vabadust ega turvalisust ega kindlasti ka mitte õiglust. see kehtib veelgi rohkem vähemustele, kes on sageli ka alaesindatud. võrdne kohtlemine on ainus tsiviliseeritud ühiskonna ehituskivi ja seepärast mul on hea meel siduda ennast Euroopa, kus me oleme kõik võrdsed, sõltumatult rassist, etnosest, rassist, usust, vanusest või soolisest suundumusest. võrdsete Euroopa, põhiväärtuste Euroopa on meie jaoks tähtis. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks härra Zjobro. härra president, Stockholmi programm on vastuseks väga olulisele väljakutsele tuleb tagada turvalisus kodanikele. vastus ei ole alati rahuldav. meil ei ole vaja täielikku ühtlustamist õigusaktide osas ega seadusandluse osas, harmoneerimist on vaja teatud valdkondades, Euroopal on kõige rohkem vaja koostööd politsei ja justiitsvallas et kohtuotsuseid võiks tõhusalt jõustada ning et kurjategijaid võiks karistada. Stockholmi programm peaks tagama parema koostöö. keskenduksin kolmele elemendile siin. kõigepealt, liikumisvabadus on üks tähtsamaid väärtusi Euroopas, sellepärast tuleks tagada infovahetus kurjategijate kohta, kes on eriliseks ohuks avalikule korrale. eriti pean silmas seksuaalkurjategijaid, mis on ohuks kõige nõrgematele, see tähendab lastele. sellest ka räägitakse Stockholmi dokumendis. meil on vaja üleeuroopalist seksuaalkurjategijate registrit selles see register peaks olema kättesaadav isikutele ja organisatsioonidele, kellel on sellist informatsiooni vaja. liikumisvabadusega peab kaasnema infole ligipääsetavus, et me võiksime piisavalt kaitsta kõige haavatavamat osa meie ühiskonnas. teiseks peame tagama, et kohtute otsused ja varade konfiskeerimine kurjategijate puhul Äh, tõepoolest äh, ka teostub, tuleb äh, jälitada varasid, mis on võib-olla peidetud mõnda teise liikmesriigi kurjategijate poolt. see on tähtis tagamaks, et kuritegevus ei oleks tasuv tegevus. ja kolmandaks, me oleme seda meelt, et vabadus on väga tähtis, kuid samas me ei tohi unustada, et vanglakaristused mõni, mõningatel õigustatud juhtumitel on ainus viis, kuidas kaitsta ühiskonda kurjategijate eest, seepärast peame tagama, et surmanuhtlus samuti säilitatakse. ma tahaksin avaldada tunnustust koostajatele ja selle programmi lõpptulemus on tagada parem koostöö liikmesriikide vahel. suur tänu suur tänu ja nüüd algab vaba mikrofon. ma olen äärmiselt range kõneajaga, kallid kolleegid, nii et kui te sõna saate, siis te saate sõna igaüks ainult üheks hetkeks, üheks minutiks, niipea kui minut on läbi, siis me katkestame teie sõnavõttu, enam kui viisteist kolleegi on sõna soovinud. me kuulame kõigepealt ära esimesed viis ning seejärel hakkame minema fraktsioonide kaupa. esiteks proua Kratsa pilt. tänan, härra president, esiteks tahan ma öelda, et Stockholmi programm on parim võimalus edasi liikuda Euroopa komisjonide jaoks ning ma soovin tänada nii minister Aaski kui minister Pilströmi selle eest. lõpuks ometi me saame koju minna ja öelda kõikidele kodanikele ilma igasuguste piiranguteta, et Euroopa on teie jaoks, Euroopa on koos teiega, Euroopas oleme meie muidugi Stockholmi programm on, saab olema see, mis meie temast teeme, nii et anname talle võimaluse, toetame Stockholmi programmi niivõrd, kuivõrd see on võimalik ja aitame seda igati ellu rakendada. eriti tahaksin ma tänada selle eest, et Stockholmi programm keskendub ka lastele. lõpuks ometi saame me lapsi paremini kait-, kaitsta, sealhulgas ka sisserändajate lapsi. minu arust on väga hea, et meil on suurepärane võimalus võidelda piiriülese kuritegevusega kaitstes samal ajal aga inimõigusi äh, nüüd järgmiseks saab sõna proua Bild. Anna Heed, suur tänu viimase äh, Stockholmi programmi versiooni eest, see käsitleb suurepäraselt lastekaitset ja naistevastast vägivalda ning sa samuti võimalusi, kuidas võidelda inimkaubanduse vastu. Euroopa Parlament on taotlenud pisut muudatusi selles programmis ning ma olen väga pettunud, et Euroopa lastekaitsestrateegiat ei ole seal üldse nimetatud, just seda parlament ju pakkus, sest et nii nagu enne mindki on öeldud, Euroopa Liit peab jätkuvalt veel keht-, pöörama tähelepanu laste õigustele. mis puudutab inimkaubandust, siis siin olen ka natukene pettunud, sest eesistuja ei ole selgelt omavahel sidunud seksuaalteenuste osutamist ja inimkaubandust sellepärast et euroopa liidul on vaja äh, õiguslikku alust sellega võitlemiseks. suur tänu nüüd härra keller. Miss Keller, please. Miss um, Keller. Uh, thank you. Uh, ma olen kaks punkti Stockholmi programmis, mida meie fraktsioon peab äärmiselt oluliseks. esiteks meile tundub, et tasakaal ei ole iga kord paigas ja natukene vales suunas läheb see programm, sellepärast et turvalisus on ju üks osa õiguse vabaduse ja õigluse juures. Äh, minister Pilström, mida te mõtlete Frontexi tugevdamisega, mida te selle all mõtlete, sest seda ei ole siiamaani kuskil selgitatud äh, nendes versioonides, mida mina olen näinud ning kas te arvate, et veel olulisem oleks parlamentaarset kontrolli Frontexi üle tugevdada ja peatada see, et Frontex saab inimesi tagasi saata, just niisuguseid inimesi, kellel võib-olla on õigus asüüli taotleda, siiamaani on Frontex seda vahetevahel teinud, nii et mina tahaksin, et siin oleks natukene tugevamalt see sõnastatud, sest minu arvates peaks Stockholm kaitsma kõikide Euroopa Liidu residentide huve, mitte ainult mõnede. proua Revenes. täna ei ole vähimatki kahtlust selles, et Stockholmi programmiga peaks me turvalisusel, vabadusel ja õigusel põhineva ala saavutamise osas edusamme tegema, kuid ma arvan, et see sõltub eelkõige usaldusest liikmesriikide vahel. me peame vaatama, missugused võimalused Lissaboni leping pakub siseriiklike seadusandluste kohandamiseks niimoodi et meil oleks võimalik karistada terroristlike kuritegude eest ja igasuguste inimõigu- inimsusevastaste kuritegude eest mitte ükski parlament ei tohiks kaitsta terroriste kuigi siiamaani on seda ikka veel juhtunud mõelgem missugused on terrorismi ohvrid mõningaid terroriste koheldakse nagu kangelasi ja nende ohvrid peavad vaikides kannita- kannatama ma tahaksin tõesti pöörduda euroopa parlamendi poole et me tuleksime välja terrorismi ohvrite kaitsmisega suur tänu nüüd on sõna proua guillaume'il täna on väga palju räägitud ja öeldud, et äh, Stockholmi programm on väärt seda, et me üritaksime selles osas väga laia konsensuse leida ja tegemist on ambitsioonika programmiga, aga mul on äh, väga kahju, et ei ole hääleõigust antud mitteresidentsidest kodanikele, aga samas äh, väga tähtsad punktid, mis seal sisalduvad, on mittediskrimineerimist puudutav punkt, äh, vabadus, vabadustest rääkiv punkt ja perekonnaõigusest, perekondade ühinemine. et need on mõningad väga tähtsad punktid, mis sisalduvad selles programmis ja me võiksime hinnata seda neljast punktist lähtudes, kõigepealt konkreetsed saavutused kodanike jaoks, kõik edasi parlamendi äh, tugevnenud roll kaasotsustuse ja rahvusparlamentide kaasamine ja nähtavus, et kuidas Euroopa kodanikud ja ka noored näevad Stockholmi programmi. väga tähtis on nii selle programmi vastuvõtmine kui ka tema tulevane elluviimine. Las intervenciones del, de la, de la cacería nüüd oleme me lõpetanud äh, sõnavõttudega vaba mikrofoni menetluse raames. mul on väga kahju sellest, et kümme ülejäänud kolleegi sõna ei saanud, aga paraku on see võimatu, meil on oma kodukord ja muidu võime me ka palju oma äh, programmist maha, maha jääda. ja vastamaks sõna võtnutele annaksin ma sõna proua Beatrice Askile nõukogu nimel. suur tänu, president, ja suur tänu kõikide teie seisukohtade eest. mul on väga hea meel näha, et parlamendiliikmed on tõesti nii pühendunud nendele olulistele küsimustele. üks kolleeg ütles, et see programm on äärmiselt ambitsioonikas, seda on mul hea meel kuulda, sest me oleme teinud väga palju ambitsioonikat tööd selle kallal. lisaks on see töö väga praktiline, sest me oleme üritanud ühitada, ühildada oma nägemust äärmiselt pragmaatilise mõtlemisega, kuidas kodanike seisukohast olukorda parandada. kuulates tundus mulle, et paljud teist on nõus nende seisukohtadega, mis Stockholmi programmis on välja toodud kui me räägime vormi küsimusest, siis tänases arutelus mõned rääkisid teist juba Stockholmi programmist, aga praegu me tegelikult räägime siiski alles selle projektist ja sellest, missugune on teie seisukoht ees, eesistuja poolt välja toodud Stockholmi programmi projekti osas mõned teist ütlesid juba diskussiooni sisse juhatavas osas, et miks me peame arutama seda projekti, kui on välja toodud juba uus projekt. tegelikult on asi selline, et hetkel on parlament oma aruteludes alles pooleli ja asjad muutuvad kogu aeg. sellel nädalavahetusel koostatakse uus projekt, mis esitatakse teile samuti aga tegu ei ole kindlasti mitte vana dokumendiga, kui te vaatate nõukogu veebileheküljele, siis te näete, et seal on alati olemas kõige uuem äh, dokumendi projekti versioon, nii et alati on teil võimalik sealt leida ja näha ka seda, kuidas teie poolt esitatud arvamused seda projekti muudavad, arutelud toimuvad ja pidevalt ning Rootsi eesistumise jaoks on olnud väga tähtis läbipaistvus ja avatus ja sellepärast me nii palju ka oleme seda küsimust arutanud ning kui varem ei olnud teil võimalus sõna võtta, siis saatke meile vähemalt email, minu emaili aadress on Beatrice äh, punkt ask at justice äh,, nii et te saate saata meile emaili ja saate öelda oma sõna. meie tahame töötada ju kaasaegsel moel ning läbipaistvus on äärmine, äärmiselt oluline, vähemasti Rootsi eesistuja jaoks. ma olen, ootan pikkisilmi teie resolutsiooni, sellepärast et ma juba näen, et Stockholmi programmile, programmile on üldiselt olemas suur toetus, te olete rõhutanud mõningaid punkte, mis on selles resolutsioonis olemas, me võtame kõike seda arvesse, samuti tõstatusid mõningad poliitilised küsimused, mida ma tahaksin nüüd ka kommenteerida, kaks parlamendiliiget rääkisid konkreetsetest näidetest, kuidas see programm võib liikmeid mõjutada ning tundus, et teie arvates ei ole Stockholmi programm pide-, piisavalt proportsionaalne minu arvates siin on just see koht, kus liikmesriigid iga kord ei usalda üksteise seadusandlikku süsteemi. aga kui te hakkate mõtlema sellele, et Euroopa kodanikud jätkuvalt re reisivad ühest riigist teise, kasutamaks kõige paremini ära ühtse turu võimalusi, siis me peaksime võib-olla pigem mõtlema, kuidas parandada kodanike menetluslikke õigusi kogu Euroopas ja seda just Stockholmi programm, programm käsitlebki. seetõttu on mul väga hea meel, et ma olen saanud astuda esimese sammu menetluslike õiguste parandamise suunas, nii et me saaksime tagada, et kõik kes lõpuks saavad kuriteosüüdistuse või kes on kuriteo ohvrid, et neile pakutakse alati abi tõlketeenusega. loomulikult nõukogu konventsioonis sisalduvad ka mõned õigused, aga neid tegelikult ei ole praktikas rakendatud ja see toob kaasa tõsise ja see on tõsine erinevus Stockholmi programmist. mõned teist arvavad, et Stockholmi programm on mõneti liiga nõrk, aga me nimetasime ju Grekot ja ei öelnud, et, et meie ambitsioonid on väikesed. me ütlesime, et meil on terve hulk asju, mida me peame käsitlema ja läbi vaatama ja muuhulgas ütlesime ka seda, et Kreekoga kavatseme tõsisemat koostööd teha kui me, seda me peame kindlasti tegema, kui tahame organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. siis räägiti veel lähimusest, lähimuspõhimõttest. minu arvates praegu arutusel olev ettepanek on lähimuse osas igati selge. me ütleme, et Euroopa Liidu koostöö äh, õiguslikul tasandil peaks andma kindla lisandväärtuse, mida liikmesriigid saavad otsustada, seda nad peavad otsustama liikmesriigi tasandil, aga piiriülesed otsused tuleb teha Euroopa Liidu tasandil. nii et ma arvan, et me tegelikult liikmesriike sugugi ei ohusta ja ei võta ära mitte mingisuguseid nende õigusi, pigem me lisame midagi juurde ja kokkuvõttes saab see olema kasulik kõikidele kodanikele lõpetuseks terviklikkusest ja kaitsest see on oluline ja väga sügav arutelu, ma usun, et see oli Mario Bucassio, kes sellele tähelepanu juhtis ning ütles, et sellega, et andmekaitsega ja Stockholmi, andmekaitset peaks Stockholmi programm rohkem käsitlema. ma tegelikult võrdlesin meie tööd selles valdkonnas ning olukorda endises Saksa demokraatlikus vabariigis ja, ja kommunistlikes riikides, mis varem Euroopas olid ning minu arvates selline argument ei ole tegelikult reaalsusega sugugi seotud. Ida-Saksamaal ei olnud olemas mingit inimõiguste kaitset ega mitte mingisugust demokraatiat meie koostöö aluseks on need kolm väga tähtsat sammast, mis on meile kõigile tuttavad ning Stockholmi programmis me püüame inimõiguste andmekaitse ja demokraatlike õiguste tagamise paremini paika panna ning neid valdkondi tugevdada. meile meeldiks, kui Euroopa Liit liiguks niisuguse infostrateegia osas, mis ühelt poolt tasakaalustaks tõhusa infovahetuse ja samal ajal esitaks andmekaitsele ka suuremad nõudmised ning et andmete kasutuses oleks samuti andmed paremini kaitstud. seetõttu ma arvan, et liikmed võiksid lihtsalt läbi lugeda põhjalikumalt selle osa Stockholmi programmis. me tegeleme andmekaitse küsimustega väga tõsiselt. lõpetuseks, üks parlamendiliige ütles, et me peame olema väga konkreetsed ja tulema välja käegakatsutavate tulemustega. seda on meil üsna palju Stockholmi programmis. siis öeldi veel, et meil, et meil on ajaline surve väga suur, jah, tulevikus saab see olema veel suurem, sest tulevikus te töötate ju meiega koos Stockholmi programmi ellurakendamise fa-, faasis, siis on tarvis teha terve suur hulk tööd ära erinevate ettepanekutega. see seab meie ette terve hulga väljakutseid, kuid on ka äärmiselt paljupakkuv töö ja kui te soovite meiega lähiajal kohus, ühendust saada, siis suhelge meiega internetis. suur tänu, proua, proua minister selle väga üksikasjaliku vastu, vastuse eest ning nüüd veel üks kord nõukogu nimel äh, minister Tobias Billström, kes vastab samuti nõukogu. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed ma nõustun täielikult minister Aski sõnadega. programmi kohta ja suur tänu teie seisukohtade eest, mida te täna väljendasite. kõigepealt tänaksin kolme komisjoni esimehi, põhiseaduskomisjoni Juri ja Libe komisjonide esimehi väga hea koostöö eest ja nagu ma ütlesin ka oma sissejuhatuses, see näitab, et nad on tõesti väga suurt vastutust tundnud selle programmi ees ja mul on väga hea meel sellise koostöö üle. tahaksin rõhutada koostöö tähtsust kõikides olulisemates valdkondades selles programmis. härra Puusutil oma sõnavõtus võrdles siseturu suurusega seda valdkonda, see on päris õige võrdlus, see on tõepoolest äh, mahukas projekt, mis on siseturuga võrreldav. üks sõnadest, mida me korduvalt kuulsime, on solidaarsus. kõik liikmesriigid on nõus, et meil on vaja rohkem solidaarsust selles vallas liikmesriikide vahel, kuid ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. ja see ongi sõnum, mida me tahame edastada Stockholmi programmiga. nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, meie seisukoht on, et see need komplekssed küsimused vajavad jätkusuutlikke poliitilisi vastuseid. seepärast olemegi solidaarsusest teinud juhtmõtte kõikjal Stockholmi programmis, see ei ole mitte ainult üks lõik sellest. meie lähin-, lähenemine rändele peab olema üks peamistest Stockholmi programmi alustest. seda rõhutas ka üks sõnavõtjatest Frontex ei ole mitte ainus vastus rändeprobleemidele. Frontex võimaldab koordineerida piirikontrolli, kuid sellel ei ole mandaati rannavalve osas näiteks. probleem, probleem meie ees eeldab äh, eri tüüpi meetmete üheaegset rakendamist, meil on vaja rohkem koostööd päritolu- ja transiitriikidega see on väga tähtis, ning samuti tuleb anda arenguabi. pidagem silmas, et kõikides nendes aspektides Euroopa Parlamendist, Euroopa Parlament saab tulevikus olema väga, väga tihedalt integreeritud pärast Lissaboni lepingu rakendumist ning demokraatlik kontroll sellest ainult suureneb. tähtis on rõhutada pärast kõike siin öeldud, et Lissaboni leping tähendab sisulisi muutusi, suuri muutusi äh, seadusloome vallas. Euroopa Parlamendil saab olema äh, palju jõulisem hääl selles valdkonnas ja see ei tee mulle sugugi muret. proua Keller väljendas siin teatud muret, kuid mina arvan, et me, meie liigume kasvava demokraatliku kontrolli suunas ning lõpetuseks, ma ei taha arutelu väga pikaks venitada, ma nõustuksin proua Askiga, et meiega on võimalik ühendust võtta meili teel, kui teil on muid kommentaare, suur tänu. suur tänu, härra Wilström. ja nüüd komisjoni nimel volinik Baru, kes vastab küsimustele ja teeb oma kommentaarid. tänan, härra president. tahaksin rõhutada seda, kuivõrd head tööd on kolm parlamendikomisjoni teinud. õiguskomisjon, härra Kassini on siin, vabaduste komisjon, härra Aguilar siin ja põhiseadusküsimuste komisjon. tegemist on väga huvitava tööga ja see töö aitab nii meid kui Rootsit eesistujana selleks, et me annaksime lõpliku kuju sellele Stockholmi programmile. nii nagu Simon Pusutil ka ütles, on tõsi, et kodanikel on kõrge, aga neil ei ole tegelikult öö, äh, tõelist vabadusel, turvalisel ja õigusel rajanevat ala, kuigi Schengeni ruumis on liikumisvabadus tagatud ja me peame selle kasutegurit ära kasutama ja äh, juhised ka kuritarvitamiste kohta on ka avaldatud, tuletaksin ma meelde. mulle tundub, et see tekst on suhteliselt tasakaalus, olles ära kuulanud nii ühtede kui teiste mõtte, mõtteavaldused ja võime öelda, et see tekst on jõudnud teatud tasakaalu ja Stockholmis paneme me aluse maailmale või räägime maailmast, kus jah, küberkuritegevus äh, areneb, terrorism ja me peame varustama ennast vajalike vahenditega, et sellele, äh, selle vastu võidelda ja see ongi see lisandväärtus. ja ma tahaksin lisada, et me elame järjest rohkem sellel õigusel rajaneva, rajanevas alas, kodanikud äh, mm, perekonnad ja nad, äh, nende õigused tuleb tagada ka erinevates liikmesriikides, kus nad äh, viibivad. ja me oleme tugevdanud ka menetluslikke tagatisi, nii nagu väga õigesti Beatrice Ask ütles, ja see on üks väga tähtis punkt Stockholmi programmis. Te tõite siin näitena välja ühe äh, Briti kodaniku Kreekas, kui oleks olnud olemas miinimumprotseduur, oleks miinimumprotseduuri reegleid, siis see lihtsustaks seda asja äh, väga paljugi. ja kasutades ära Coelho poolt öeldud, et väga pikk tee on meil läbi käidud pärast Tamperet ja ma tahaksin lisada, et me ei saa äh, nõustuda ka selle mm, kujundiga, et Euroopa on kui äh, kindlus. Tobias Pilström rääkis sellest väga hästi, tegemist on äh, tasakaalustatud Euroopa rändepoliitikaga. ja kui me räägime siin ebaseaduslikust rändest, siis selle taga on ka inimkaubandus äh,, organiseeritud kuritegevus, see on tõsi, aga ma arvan, et me oleme, meil on õnnestunud äh, välja tulla sellise varjupaigapoliitikaga, kus võetakse arvesse kõiki Euroopa väärtusi. muidugi, härra president, ei saa ma siin vastata kõigile küsimustele, sellepärast et aeg kiirustab meid tagant, aga ma tahaksin lihtsalt öelda, et pro-, Stockholmi programm, nii nagu Beatrice Ask ütles, et on pragmaatiline ja on olemas ka tegevuskava, mida Hispaania eesistujana hakkab ellu rakendama ja teil, mu daamid ja härrad, parlamendisaadikud on oma roll selles. ja teie käes on tõesti väga võimsad vahendid selleks, et edan-, edendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, mida kodanikud meie käest ootavad. suur tänu parlamendile selle eest, mis ta on juba ära teinud ja mis ta ka tulevikus teeb meie täie, täie kui liitlasena tagamaks seda vabadusel, turvalisel ja õigusel rajanevat ala suur tänu, austatud härra volinik, selle arutelu lõpetuseks meil on resolutsiooni ettepanek, mis on esitatud õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ja vabaduste komisjoni poolt ja hääletus leiab aset homme kell kaksteist kívánok! Kérem engedjék meg, hogy magyarul folytassam az ülést. Austatud kolleegid! Tere pärastlõunat ja alustuseks ma ütlen, et ma e, juhin seda istungit oma emakeeles, ungari keeles ja nüüd vastavalt päevakorrale nõukogu ja komisjoni avaldused ebaseaduslikult liikmesriigis